ka ettevõtted on registrite, registrisse kantud teises riigis, aga samas nad ei pea selle reeglitest äh, kinni pidama. Nad valivad lihtsalt välja kõige madalamate maksude, madalamate palkadega riigi, äh, sellise riigi, kus keskkonnanõuetest kinni ei peeta. ja seetõttu me peame oma töötajaid ja oma et-, ettevõtete töövõtjaid kaitsma selliste ümberstruktureerimiste eest. ma olen kolleegile Evelyn Regnerile väga tänulik äh, selle eest, mis ta äh, vaatamata rasketele tingimustele saavutas. Äh, nüüd jõuab see reguleerimata äh, valdkond reguleeritud valdkonnaks saada ning mulle tundub, et see on pigem positiivne, ka kuritarvitusvastane klausel peaks võimaldama ametivõimudel kontrollida äh, Äh, millistel põhjustel see ümberkujundamine aset leiab, nii on võimalik kõige negatiivsemaid äh, kõrvalmõju, kõrvalnähtusi, näiteks riiulifirma, firmade kasutamist äh, vähendada. me oleme juba minevikus mitmeid võimalusi mööda lasknud, me ei pidanud silmas Euroopa kasu, vaid meie parlamendis oleme alati äh, valijate huvidest lähtunud, kuid liikmesriigid kahjuks mitte. Äh, see, kuidas äh, me paika paneme, need miinimumstandardid seadusandluses on väga oluline, me näeme, et praegu on äh, väga suur vahe äh, majandusliku vabaduse vahel, mis ettevõtetel on, ning kodanike õiguste, sotsiaalsete õiguste vahel. see tekst, mille osas me homme hääletame, on äh, suurepärane sissejuhatus uutele reeglitele, nende sissetoomisele, kuid reeglite kõrval ei tohi me unustada ka seda, et meil peaks olema ka selline raamdirektiiv, mis seda valdkonda Euroopas paremini äh, korraldaks. nii et ma soovin ja mul on hea meel, et ma olen siiani saanud sellesse protsessi siin parlamendis panustada. ja hüva jätku. aitäh teile, kolleeg Tetjan ja edu edaspidiseks. nüüd saab kuue NGL-i nimel sõna kolleeg Šiv-, Šivderan äh, kaheks minutiks aitäh, juhataja, aitäh ka raportöörile ähm, selle panuse eest äh, võitlusse töötajate õiguste eest. kahjuks peab aga nentima, et äh, taaskord on väga hea äh, tekst saanud lahjendatud kolmepoolsetel läbirääkimistel, seda just nõukogu süül, kes kahjuks täna siin ka kohal ei viibi sellega on kannatanud Euroopa Liidu äh, töötajad, äh, kelle juurdepääsu konsultatsioonile, informatsioonile on äh, siiski raskendatud ja see võib omakorda kaasa tuua siiski riiulifirmade ja varifirmade kasutamise. me teame, et üha enam ettevõtted liiguvad Euroopa Liidu siseselt, kuid töötajad on selles olukorras haavatavad ja meie vasakpoolsetena, nii nagu ka kolleeg, kes äsja kõneles, sooviksime, et oleks ka teatud raamtingimused paika pandud äh, Euroopa Liidus töötajate jaoks üldiselt, aitäh. Ähm, aitäh teile. härra Svobodat ei ole praegu siin. sel juhul saab sõna kohe kolleeg Radev. poolteist minutit, palun госпожо председател уважаема госпожо комисар уважаеми колеги! lugupeetud э, juhataja volinik kolleegid mul on väga hea meel et me täna arutame seda seadusalgatust mis puudutab ähm, äriõigust euroopa liidus äh, äh, tunnustaksin proua Regnerit ja samuti ka komisjoni, te olete kuulda võtnud äh, meie üleskutset harmoneeri- har,, harmoneerida seadusandlust Euroopa Liidus piiriüleselt. me ei tohiks ära unustada, et meie põhieesmärgiks on lihtsustada ettevõtete tegutsemist, eriti just VKE-de tegevust, kui on tegemist ümberkujundamiste, ühinemistega piiriüleselt. see direktiiv aitab muuta Euroopa ärikeskkonda tõhusamaks, sujuvamaks, sellised regulatiivkontrollid äh, igasuguse õigusliku raamistiku puhul on kindlasti ähm, kasulikud ja ka selline siduv äh, kuritarvituse vastane klausel aitab võimudel äh, tegevust peatada, kui ettevõtted tege-, tegelevad pettusega või kuritarvitustega me peaksime aktsionäride, võlausaldajate äh, ja töötajate huvid äh, ka-, huvisid kaitsma. Äh, kindlasti peab töötajaid õigeaegselt informeerima ettevõtte sammudest ja vähemusaktsionäride õigusi peab samuti paremini kaitsma, samal ajal võlausaldajad saavad selged ja usaldusväärsed garantiid enda tulude kohta, aitäh! ja nüüd puhe aitäh! ja nüüd on ka kogu sõnavõtjate nimekiri ammendatud, sest vaba mikrofoni voorus sõnasoove ei ole ja seetõttu saab kohe komisjoni nimel sõna proua Jorva. aitäh, proua juhataja, lugupeetud äh, liikmed, tahaksin tänada teid sõnavõttude eest, äh, teie positiivsete kommentaaride eest äh, selle eest, et rõhutasite reeglite vajalikkust ettevõtete liikuvuse parandamiseks Euroopa Liidus, et oleks suurem õiguskindlus ettevõtetele. see on tõepoolest see, mida meiegi soovisime. soovisime seda võimaldavat seadusandlust äh, edendada. see aitaks ettevõtetel kuritarvitusi äh, vähendada, äh, tagada aktsionäride ja töötajate õigused selleks, et äh, riiulifirmasid, varifirmasid ei kasutataks, et maksudest kõrvale ei, ei hoitaks. Äh, tegemist oli keeruka tööga, see nõudis äh, väga palju teadmisi ja ka poliitilist tahet. hindan kõrgelt seda, et me töötasime kompromissi vaimus töötasime ka suure ajasurvega, vähemalt selle protsessi lõpus, äh, oma ametiaja lõpus. aga see kõik õnnestus meil, aitäh selle koostöö eest. ja mulle tundub, et tegemist on vägagi tasakaaluka ettepanekuga ning äh, loodan, et homme saab see ka kinnituse positiivse hääletusega siin kojas, suur tänu. kiitus komissari Jourovalle aitäh teile, proua volinik ja nüüd saab sõna uuesti proua Regner. lugupeetud juhataja, kes Euroopa äriõigusega tegeleb, peab olema maratoni äh, distantside jooksja. me oleme juba niivõrd kaua tegelenud Euroopa äriõigusega ja nüüd lõpuks õnnestub äh, meil ähm, kehtestada head standardid Euroopa töötajatele, me saime ööl ja päeval äh, oma töö läbi selle ametiaja lõpus äh, veel selle nimel tegutseda, selle nimel võidelda ja nüüd on tulemus meie ees ja tahaksin tänada volinikku, samuti ähm, Rumeenia eesistuja esindajat Gabrielat, meie variraportööre, kes samuti konstruktiivselt eh, oma tööd eh, tegid eh, ning meie koordinaatoreid. tahaksin seda viimast minutit kasutada veel selleks, et kutsuda liikmeid üles järgmistele sammudele, väga suur samm on nüüd astutud, kuid järgmine peaks, samm peaks olema selline raam, direktiiv, mis tagaks informatsiooni töötajatele kons-, õiguse konsultatsioonile niimoodi, et äh, oleks äh, võimalik äh, paindlikumalt erinevatele muutustele reageerida, aitäh! kiitokset esittelijälle ja nüüd on tä-. suur aitäh raportöörile ja nüüd on siis lõppenud selle olulise päevakorrapunkti arutelu ja me hääletame homme. me jätkame järgmise raportiga. siis Lav Krasnodebski raport Euroopa Kaitsefond. ja kõigepealt saab sõna raportöör härra Krasnodebski neljaks minutiks, palun. Dziękuję bardzo pani przewodnicząca aitäh, proua president. loomulikult äh, tahan ma öelda, et ma olen väga rahul sellega, et pärast pikki läbirääkimisi ja kolme triloogi oleme suutnud äh, jõuda kokkuleppele, mille üle homme hääletakse. lihtne see ei olnud. selle fondiga olid eh, seotud mitmed hirmud, mis aga ei olnud põhjendatud, samuti nagu erinevad vastuolud. läbirääkimistel ja triloogide käigus öö, eh, suhtlesin erinevate fraktsioonidega, näiteks Rohelistega, härra Pütikhoferiga äh, ja teistega ja ma arvasin, et me oleme saavutanud äh, päris palju ja et kolleegid on tulemusega nõus, nüüd aga on nad seadnud selle jällegi küsimärgi alla. siin on kaks probleemi, eetilised küsimused ja siis delegeeritud õigusaktide probleem. ja siin ka kardetakse et Euroopa kaitsefond hakkab segama meie NATO kohustuste täitmist. ma arvan, et ka need hirmud suutsime leevendada probleeme oli ka vasakult poolt poliitilisest spektrist, ma arvan, et need hirmud ei ole olnud alati põhjendatud, see ülesannete jaotus oli õige ning ka nõukogu kirjalikult kinnitas seda. nõukogul on ka kohustus kokkulepitust kinni pidada, seda nõudsid ka sotsialistid ja rohelised Äh, loodetavasti nüüd kõik äh, on rahul, ka volinikud. võin ka lühidalt kirjeldada, mida me saavutasime ja mis oli Euroopa Parlamendi jaoks oluline. Euroopa Komisjoni otsene juhtimine näiteks, selle fondi juhtimine, siis eraldi äh, eelarve uutele tehnoloogiatele, siis eelistingimused VKE-dele Äh, palju aega ja läbirääkimisi kulus eetilistele kontrollidele, projekti rahastamisele, projektide rahastamisele. nõukogu tuli meile palju vastu, andis järele paljuski, mida parlament soovis oluline on ka see, et põhjenduspunktides öeldakse ka väga konkreetselt, et ei tohi öö, öö, kaasata ühtegi üksust, mille ko, öö, kohta kehtivad ühenduse sanktsioonid. siin on erinevad assotsiatsioonid, millega koostöö saab äh, äh, välistada, eesmärk ei ole fondi puhul Euroopa Liidu militariseerimine, vaid lihtsalt see, et meil oleks ühine äh, Euroopa poliitika, ühised projektid teadus- ja arendustegevuses. me ei räägi siin relvatööstusest, vaid teadus- ja arendustegevusest, et meile, meie tegevus ei oleks dubleeritud et meie vahendeid kasutataks võimalikult hästi. Ehm, kui me töötame välja äh, uut kõrgtehnoloogiat äh, kaitsevaldkonnas, see on minu arvates kõik hea. me ei saavutanud küll kõike, näiteks delegeeritud õigusaktide teema, äh, ka selle fondi olemus võib-olla ei ole päris sobilik meile. Äh, mõningad oma prioriteedid saime kaitstud, mõningaid mitte, kohe lõpetan. ma arvan, et meie jaoks kõige tähtsamad elemendid äh, läksid siia ikkagi sisse, äh, kuigi meid kritiseeriti nii vasakult kui paremalt poolt, aitäh. kiitokset esittel-. suur aitäh raportöörile järgmisena saab sõna välisasjade komisjoni esimees härra McAllister, teil on üks minut. austatud president, proua volinik Pjankovska. Euroopa Kaitsefondiga astume me suure sammu öö, äh, edasi ühise teaduspoliitika öö, äh, Äh, suunas kaitsepoliitikas nii, et me saaksime oma kaitsetööd paremini organiseerida. mina olen selle raporti arvamuse esitaja välisasjade komisjonis ning üks asi on minu jaoks eriti tähtis, kaitsefond on tööstuspoliitikaline, poliitiline vundament meie koostöö jaoks, äh, me saame nii oma kaitsepoliitikat edasi arendada ning äh, parandada meie kaitsejõudude võrgustatust meil, me saame äh, vähendada oma erinevaid relv, relvasüsteeme ning äh, ka tõhusamalt ära kasutada maksumaksjate raha. Euroopa fondiga parandame me oma kaitsesuutlikkust ning seeläbi oma kodanike kaitset ning seetõttu ma palun, et kõik kolleegid homme keskpäeval toetavad seda fondi, aitäh. McAllister ja nüüd sitten komission puolesta. suur aitäh ja nüüd äh, komisjoni nimel proua Penkovska. aitäh, proua president, austatud saadikud, ma tervitan järjekordset võimalust rääkida Euroopa Kaitsefondist. jah, see tõesti muudab olukorda paremaks, võttes arvesse praegust viletsat koostööd kaitsepoliitikast. pärast komisjoni algatust juunis eelmisel aastal on töö olnud ITRES äh, Äh, ning ka hiljem triloogide käigus väga äh, pingeline. nüüd äh, jõuti esialgsele osalisele kokkuleppele esimesel lugemisel, loodetavasti võetakse see homme vastu. see on, on oluline teetähis teel Kaitseliidu poole. ma tahaksin siiralt tänada alustuseks ITRE läbirääkimismeeskonda. kõik te olite väga pühendunud läbirääkijad raportöör härra Krasnodemski, proua Krostet, härra Riike, härra Putikohver ja ärme unustame ka härra McAllisteri, suur tänu teile kõigile. kaitsefond ühelt poolt parandab Euroopa strateegilist autonoomiat äh, seeläbi, et suudetakse välja töötada äh, kaitsesuutlikkust paremini, aga samas parandab see ka meie avaliku sektori raha äh, kulutamise tõhusust me kasutame Euroopa Liidu eelarvet selleks, et äh, kaitsetööstuse projekte kaasrahastada, parandame koostööd kaitsevaldkonnas, suurendame konkurentsivõimet ning innovatsioonipotentsiaali Euroopa kaitsetööstuses. Parene, parandame Euroopa tehnoloogilist autonoomiat ning äh, võimaldame veel Euroopal muuta, muutuda tõeliseks julgeoleku tagatiseks, äh, mitte NATO asemel, aga koos NATO-ga osaline kokkulepe hõlmab mitmeid äh, elemente, mille nimel parlament kõvasti võitles, tooksin paar tükki välja, härra raportöör juba mainis neid, aga vaataksin neid ka komisjoni perspektiivist, esiteks Euroopa Liidu reeglid kehtivad, äh, juhtimine on Euroopa põhine äh, konkurentsi silmas pidades, see oli oluline meie jaoks, sest kaasatud on ju ka Euroopa Liidu eelarve, parlament äh, toetas ka seda, et komisjon hakkab otseselt fondi ellu rakendama. teiseks, me säilitame ja tugevdame ka öö, äh, abikõlbulikkust fondi puhul, reeglid olid selged, me rahastame ainult Euroopa Liidus asuvaid ettevõtteid, mis ait-, austavad ka neid öö, äh, kindl-, äh, turvalisustingimusi ehk siis tarne ja info kindlust ning seda, et tehnoloogiat Euroopast välja ei viida Äh, samas me, äh, me kehtestame ainult osalustingimused, tagamaks, et Euroopa huvid on kaitstud. Need tingimused, nagu ma olen korduvalt öelnud, on sarnased või isegi identsed äh, nendele, millega Euroopa kod-, ettevõtted seisavad silmitsi, tegutsedes kolmandates riikides. kolmandaks, koostöö. see on muidugi eriti tähtis selle fondi puhul. me motiveerime koostööd toetame ka VKE-de osalust. EDF ei öö, äh, ole mõeldud ainult suurtele tööstuskonglomeraatidele, vaid ka VKE-dele äh, ning läbi eriboonuste üritame me selle tarneahela laiemaks viia. neljas punkt õiguslikus tekstis on selgelt öeldud, et tegevus peab vastama ka riiklikele äh, Euroopa Liidu ning rahvusvahelisele õigusele, samuti ka eetilistele põhimõtetele nagu parlament palus, siis komisjon toob välja suunised e, e, eetiliste kriteeriumite kohta ning sõltumatud eksperdid jälgivad eetiliste tingimuste täitmist. fond välistab ka erinevad tegevused, millega e, töötatakse välja autonoomseid relvasüsteeme, millel inimkontrolli pole ning lõpetuseks kaitsefond toetab kaheksa protsendi hulga, Äh, ulatuses ka häiretehnoloogiaid. me olime selles küsimuses ka ühel meelel, ma arvan, et kompromisstekst on vastuvõetav lahendus, iga-aastane töökava, mida härra raportöör ka mainis, võetakse vastu äh, rakendusaktidega, prioriteetsete valdkondade nimekiri toodi ka sisse, et äh, see annaks raamistiku töökavale ning komisjon on valmis parlamendi ette igal aastal tulema, et seda töökava arutada. see lähenemine, nagu te teate, ei ole kuidagi eripärane kaitsevaldkonnas, siin on ka teisi rahastusprogramme, kus kasutatakse rakendusakte ning nendega oli parlament nõus. soovisin ka seda veel rõhutada, aitäh. suur aitäh, proua Valent Bienkovska ja nüüd eelarvekomisjoni nimel härra Alar Lamassuur, palun, ka teil on minut. aitäh. lugupeetud volinik, kallid kolleegid, ma tahaksin eelarvekomisjoni nimel kõigepealt õnnitleda kõiki neid, tänu kellele me saavutasime selle osalise kokkuleppe ja eriti tänan ma Euroopa Parlamendi meeskonda ja ka volinikku eelarvekomisjoni arvates on tegemist uuendusliku projektiga mit, uue mitmeaastase finantsraamistiku raames. ja need eelarvelised vahendid siis suunatakse mitme järgmise aasta jooksul Euroopa Kaitsefondi ja see aitab meil täita meie programme ja meie ambitsioone ning programmi EU Invest, mida arutatakse natuke hiljem, aga kõigepealt peab Euroopa Parlament need eh, heaks kiitma. tegemist eh, on kaitsefondi puhul äärmiselt eh, olulise projektiga, mis aitab kaitsta, kaitsta liikmesriike, aga see tähendab seda, et liikmesriigid peavad andma osa oma pädevusest Euroopa Liidule, et me saaksime oma kaitsevõimet tõsta, aitäh. kiitokset, edustaja aitäh ka teile, härra Lamassuur ja nüüd äh, Rahvapartei fraktsiooni nimel proua Krustet, palun. Teil on kaks minutit. suur tänu, lugupeetud äh, volinik, kallid kolleegid. ma võtan praegu viimast korda sõna selle mandaadi ajal ja mul on hea meel, et ma saan rääkida just nimelt Euroopa Kaitsefondist, sest tegemist on uue fondiga, mis aitab kaasa Euroopa integreerumisprotsendile, aitab kaasa koostööle ja kindlasti on see seetõttu ajaloolise tähtsusega hetk. ma tänan meie raportööri ja veelgi rohkem tänan ma meie volinikku, kes võimaldas meil niivõrd kiiresti jõuda kokkuleppele juba päris kaua aega on Euroopa tööstuspoliitika kaitsevaldkonnas jäänud maha ja seetõttu on see, et me jõudsime nii kiiresti kokkuleppele, tegelikult uskumatu. me käitusime väga konstruktiivselt, et jõuda selle kokkuleppeni, mis on heade läbirääkimiste tulemus ja Euroopa Parlament saab nüüd ette näha kolmteist miljardit eurot aastateks kaks tuhat kakskümmend kuni kaks tuhat kakskümmend seitse. meil on vaja seda raha kasutada selleks, et luua kõige paremaid innovatsioonilisi, innovaatilisi projekte liikmesriikide hüvanguks. paljud kodanikud tunnevad selle küsimuse osas muret ja me oleme äh, patsifistidele nüüd äh, ka vastanud, sest nemad ei ole omalt poolt Euroopa julgeolekut kuidagi kaitsnud me peame olema autonoomsed, meil on vaja oma tehnoloogiat, meil on vaja ka oma strateegiat, meil on vaja, et Euroopa Liidul oleks uus võimekus äh, oma kaitseküsimusi ise reguleerida ja meil on vaja anda vastavatele äriühingutele ka äh, raha äh, selle võimekuse loomiseks jah, meil on teisigi valdkondi, kosmos, tervishoid, toiduohutus ja loomulikult julgeolek. kõik need küsimused on meile tähtsad ja me tahame ju kõik seda, et meil oleks tugev Euroopa, mis suudab ennast kaitsta, mis suudab tagada oma julgeoleku, kuigi me elame globaliseeruvas maailmas, aitäh! aitäh, proua Krostet ja ka teile saan ma soovida edu eh, edaspidiseks, kuna te ütlesite, et see on teie viimane sõnavõtt ja seda kahekümne viie aasta jooksul. nüüd aga saab järgmiseks sõna Eduard Martin sotsiaaldemokraatide nimel, palun suur tänu, lugupeetud juhataja, ma saan aru, et nõukogu ja komisjon on selle projektiga eh, nõus. meil ei ole siin delegeeritud eh, õigus akti ja paljud võib-olla ütlevad, et see on lihtsalt eh, tehniline küsimus, kuid minu meelest mitte. praegu me näeme, et Euroopa Parlamendil on tegelik võim, me räägime siin kolmeteistkümnest miljardist, mis, mille me anname ja ma toetan kindlasti muudatusettepanekuid, mida homme hääletatakse ja eriti artiklit äh, seitse ja ka artiklit, äh, artiklit üksteist. me ei saa lihtsalt viidata rahvusvahelisele õigusele, sest see on äh, mitmetähenduslik. meil on, meil on vaja täpsemalt rääkida, milliste relvade kasutamine on lubatud me ei saa aga samas minna vastuollu Genfi konventsiooniga. me ei saa lubada selliste relvade kasutust, mille kasutamine on rahvusvahelise õigusega keelatud sellepärast, et selliste relvade ja sellise laskemoona kasutamine on keelatud ja vastuolus rahvusvahelise õigusega. kõik, mis pole keelatud, on küll lubatud, kuid me peame tagama, et Euroopa Liit investeeriks vaid lubatud relvadesse. mis puudutab relva eksporti, siis ei ole vastuvõetavat Euroopa Parlament ja Nõukogu jätavad selles osas kogu diskretsiooni, kogu otsustusõiguse liikmesriikidele. see ei ole õige, sellepärast et aastal kaks tuhat kaheksa võtsime me vastu ühise seisukoha ja kõik Euroopa Liidu liikmesriigid on ka relvakaubanduse äh, kokkuleppele alla kirjutanud ja seetõttu peavad seda täitma. minu jaoks on see äärmiselt oluline küsimus, aitäh teile! aitäh teile, kolleeg Martin ja nüüd Alde nimel saab sõna Dominic Riquega, teil on kaks minutit, palun. lugupeetud ettega, ehm, lugupeetud juhataja, lugupeetud volinik, lugupeetud raportöör, kõigepealt eh, tahaksime öelda, et eh, seda tööd on eh, tehtud väga kannatlikult. ja raportöör ja volinik ka kirjeldasid seda teksti lähemalt, aga mina tahaksin poliitikuna alla kriipsutada, rõhutada seda, et, et Euroopa peab äh, peab käituma vastutustundlikult, äh, sellepärast et juba aastal tuhat üheksasada kuuskümmend neli kukkus ju läbi Euroopa Kaitseliidu plaan ja äh, sealt äh, saadik oleme me siis mõelnud, kuidas käituda edasi. meil on vaja anda Euroopale kindlustunne, meil on vaja olla solidaarsed ja meil on vaja vältida seda, et teadusuuringuid kaitsevaldkonnas tehtaks mitmekordselt või topelt, sest see ei ole mõistlik meil on vaja muidugi tegeleda ka oma piiride kaitsega, võttes arvesse seda, seda, et olukord on praegu eh, ebastabiilne. ja meil on vaja tagada alaline Euroopa eh, kaitseraamistik, on vaja kaitsekulutusi paremini integreerida. aga see ei ole mitte ainult eelarveline küsimus, see on kindlasti ka poliitiline otsus. mul on kahju, et eh, meile esitati sellised muudatusettepanekud, mis seavad kolmepoolsetel läbirääkimistel saavutatu ohtu. aga ma arvan, et sellise tähtsusega teema juures tuleb meil rohkem pingutada, ma toetan kõiki kes toetavad suuremat Euroopa integreerumist ja eh, tugevamat Euroopat, mis suudab kaitsta kõiki kodanikke. meie omalt poolt peame toetama Euroopa Kaitsefondi vastuvõtmist, sest see on Euroopa kaitsetöö üks sambaid, mis aitab meil luua parema strateegia. sellest on kasu kaitsetööstusele ja on kasu meie kodanikele, kes ootavad eh, meilt suuremat kindlustunnet ja rohkem julgeolekut. aitäh teile, kolleeg Rige ja nüüd saab sõna kuue NGL-i nimel. Marias Matias, üks minut. E lugupeetud juhataja, tegemist on väga keerulise küsimusega investeeringud äh, on muidugi head, aga me räägime praegu kolmest miljardist, mis suunatakse Euroopa Kaitsefondi. kolm miljardit kolm miljardit eurot, mis läheb Euroopa projekti. tegemist ei ole rahaga, mille abil saaks parandada meie kaaskodanike elu. meie kasutame praegu seda lihtsalt tõhusamate relvade ehitamiseks, see tähendab äh, tegelikult äh, ju lihtsalt äh, suitsukatet inimesed ootavad paremaid töökohti, rohkem avalikke teenuseid, tõhusamat tulevikku ja neile tuleks seda anda, liikmesriigid võiksid seda kaitsekoostööd teha ka vabatahtlikult, seetõttu meil ei ole vaja eraldi Euroopa Liidu eelarverida. sellel ei ole igal juhul mitte mingit pistmist aluslepingutega. ja tegelikult maksame me kokkuvõttes rohkem kui kolm miljardit eurot, aitäh! aitäh teile, kolleeg Mattias ja nüüd äh, roheliste nimel Reinhard Pütikohver, palun, kaks minutit. lugupeetud juhataja, lugupeetud äh, volinik, kolleegid, see, et me ühiselt Euroopas äh, peame tegema enam ühise kaitse julgeoleku nimel, on minu lähtekohaks seetõttu võib äh, selline kaitsefond mängida vaid positiivset rolli kuid äh, nende läbirääkimiste käigus me ei saavutanud seda, mis oleks olnud võimalik. Äh, mulle tundub, et see äh, kattuvus läheb relvastuse osas edasi. see, et me palju kaotanud oleme, seda see ei sõltu mitte raportöörist, teda ma tahaksin siiski kiita, ta on olnud väga võitlusvalmis ja aeg-ajalt oli mul lausa rõõm temaga äh, koos äh, põrkuda ka NATO reaalsuse vastu, kuid äh, härra Riquet ja proua Grostet Nende puhul ma nägin ainult Prantsuse lo-, relvastuslobistide huvi, huvide edastamist ja lisaks sellele veel teatud sõjalise ideoloogia edendamist. me räägime siin kaitsefondist, mille jaoks eetilised äh, loosungid tunduvad olema ainult fassaadiks. nii nagu härra Martin juba õigustatult ütles, see kaitsefond äh, on äh, millele on eraldatud kolmteist miljardit seitsme aasta peale ilma igasuguse parlamentaarse kontrollita ja vaikimisi öeldakse, et meil on vaja veelgi enam relvastus, relva eksporti, selline iseenda kastreerimine on tõepoolest häbiasi parlamendi puhul. kuid üks positiivne samm on see, et ei eraldata raha tapjarobotitele, kuid sellest ei piisa ja tahaksin äh, hoiatada ka ideoloogiate eest, see strateegiline autonoomia, kes niimoodi püüab Euroopa kaitsepoliitikat defineerida, see räägib äh, mingist teisest reaalsusest, see on lihtsalt mingisugune unistamine, aitäh. aitäh, lugupeetud äh, saadik Pütikofer, nüüd aga annaksin sõna EFD nimel kolleeg Bullockile, palun. lugupeetud juhataja, selleks, et ähm, kaitsta neid niinimetatud Euroopa kodanikke, Junckeri komisjon tahab rahastada kaitsealgatusi enam kui kolmeteist miljardi euroga, äh, erinevad kommunikatsioonid ja varase hoiatamise süsteemid, äh, mereluure ja nii edasi. see kõik äh, viib meid lihtsalt totalitaarse Euroopa poole Euroopa Liidu Komisjon püüab seda projekti esitleda kui rahualgatust, kuid selge on see, et tegelikult me räägime siin Euroopa Liidu armeest. Emmanuel Macron hiljuti julgustas sellist armeed looma selleks, et Euroopat kaitsta. kuidas võiks keegi üldse mõelda mingisuguse föderaalse militaarprojekti toetamisele, mis põhineb kahekümne seitsmel erineval riigil ja kahekümne neljal erineval keelel, nagu Margaret Thatcher ütles, teil ei ole mingit muud raha allikad kui see, mida inimesed teenivad. sellel hetkel, kui euro on kriisis ja kui äh, läbi peab viima maksukärpeid, äh, äh, peaksite arvesse võtma siiski kodanike muresid, me peaksime rääkima siin süsinikuleketest, töötusest, selline Euroopa ülene armee on täielik häving. Mm, Euroopa Liit ei ole selline üht, ühemeelne tegutseja, kuna nagu näiteks Venemaa Ehm, selle plaani vastasust näitab Brexit, äh, näitab äh, Itaalia valimistulemus ja valitsuse moodustamine. lugupeetud äh, volinik, ma leian, et see on täiesti vastuvõetamatu, et selline valima, ilma valijate mandaadita eurokraatide kamp määrab Euroopa tulevikku ja loodan, et varsti saab palju, paljud, saavad paljud inimesed aru, et äh, see oli äh, viga. ja oma viimases kõnes siin parlamendi ees ma siiski kutsun teid üles liikuma sellisest superriigist äh, kaugemale, Euroopa armeest kaugemale ja loodan, et uus parlamendi koosseis pöörab selle kursi ümber ning läheme uuesti demokraatlike väärtuste juurde. aitäh, kolleeg Pullok ja teilegi soovin kõike head edasiseks. aga nüüd äh, läheme edasi äh, teiste saadikute sõnavõttude juurde, kõigepealt Jerzy Buzek, palun. E, stawiamy na wzmocnienie filaru obronnego Unii. aitäh, me peame kaitse e, sammast ka NATO raames e, tugevdama, me peame rõhutama seda, et relvatööstus ei ole ainus julgeoleku garant, vaid kogu tööstuse areng Euroopas. nii nagu Emmanuel Macron, ma ei toeta mitte ainult Euroopa relvastumist, vaid relvatööstust ja see on seotud äh, kolme elemendiga, esiteks äh, Euroopa ettevõtete osalus selles tööstuses, äh, teiseks teadusuuringute rolli tugevdamine ja kolmandaks toetused liikmesriikidele, julgustus liikmesriike töötama käsikäes vähemalt minu enda regioonis Sileesias oli see küll tugev argument, et selline sidesus, sidusus aitaks kiiresti äh, tuua kasu ka kodanikele läbi nende tehnoloogiate, mida on võimalik arendada VKE-de osalusel ka minu enda regioonist. ja tahaksin tänada raportööri härra Krasnodemskit selle eest, et ta nii hästi on juhtinud läbirääkimisi, need olid keerukad läbirääkimised. ja tahaksin tänada kõiki kaasraportööre, samuti proua Grostetti, kes on varem olnud ühe samateemalise raporti raportööriks ja mulle tundub, et me liigume õiges suunas. aitäh kolleeg Puusekile, nüüd aga Viktor Postinaru, sõna on teil. suur tänu, proua juhataja, aitäh, proua volinik, aitäh ähm, nende läbirääkimiste eest äh, mitmepoolses maailmas, kus on mitmeid äh, ähvardusi, ohtusid, on oluline, et Euroopa Liit äh, Ehm, ühendaks oma jõud selleks, et oleksime tõsiseltvõetavaks tegijaks ka maailma areenil. kaitsepoliitika on prioriteet kõikide meie kodanike jaoks ja just seetõttu võtsime ka selle seadusakti vastu ja loodan, või loodan, et me seda homme teeme hääletusel ma arvan, et me peaksime niimoodi ka oma muudesse piirkondadesse suunatud strateegiat edasi arendada ja meil õnnestub luua Euroopa Kaitsefond mitmeaastase finantsraamistiku raames kaks tuhat kakskümmend üks kuni kakskümmend seitse. ja sellega me tahame öö, äh, enam pöörata tähelepanu kaitsevaldkonna prioriteetsusele ka meie kodanike silmis. kui räägime kaitsesektori väljakutsetest, siis kindlasti peaksime tõhusust suurendama, kattuvusi vältima, peaksime aitama kaitsetehnikat ühiselt kasutada ja see oli ka minu fraktsiooni jaoks äh, oluliseks äh, teemaks, me sooviksime suuremat, äh, suurema tõhususega kaitsetööstust niimoodi, et tu-, turud oleksid paremini integreeritud, samuti ka teadusuuringute vallas oleks see põimumine suurem. see protsess peab jätkuma selles mitmepoolses reeglitel põhineval maailmas, mi-, mida juhib ka ÜRO harta ja tegelikult on julgeoleku vallas siiski ainsaks julgeolekugarandiks NATO. mul oli privileeg selle teemaga viimastel aastatel tegeleda ja tahaksin teil soovitada homme äh, selle poolt, see on minu viimane kõne siin parlamendis ja tahaksin minagi tänada teid kõiki äh, selle eest, mida me viimased, mida ma viimased kaksteist aastat olen saanud teinud, nii et härra proua Krostet, oleme patsifistid, aga mitte naiivsed. ja sitten seura-. aitäh ja nüüd Joao Ferreira, üks minut, palun. president, senor komissaria, treize mil miljones de euros, e quanto. kolmteist miljardit eurot soovib äh, Euroopa Liit kulutada militaarteemadele Euroopa Liidu, seda võiks ju hoopiski vaesusevastaseks võitluseks äh, kulutada või siis äh, majandusliku ja sotsiaalse sidususe suurendamiseks, aga see läheb hoopis sõdade, sõjapidamise rahastamiseks, relvatööstuse rahastamiseks, militariseerimiseks põhimõtteliselt. see on siiski väga murettekitav inimesele, kes rahu armastab ideeks on alati olnud ju avanemine. Ehm, ja see, et avatakse uksed ka tsiviiluuringutele, selleks et oleks võimalik neid teadusuuringuid kasutada ka sõjalises valdkonnas. inimesed, kes sõdade taga on, kes soovivad sõjatööstust tugevdada, nad rikuvad rahu, nad on rahuvastased, jätkem see selja taha ning hakkame asju teistmoodi tegema aitäh. nüüd äh, härra Pütikofer soovib teie käest äh, esitada, teile esitada sinise kaardi küsimuse, kas te võtate selle vastu, kolleeg Ferreira, kas te võtate küsimuse vastu? härra Ferreira, ma räägin teiega soome keeles. kas te võtate sinise kaardi Pütikoferilt vastu ja palun küsimus kolmkümmend sekundit. aitäh, proua Ferreira. minu arvates oli väga huvitav see, kuidas te rääkisite niinimetatud Euroopa Liidu militarismi vastu. kuidas te selgitate seda, et teie fraktsioon, kuue fraktsioon, kuude jooksul läbirääkimistel mitte ühtegi korda ei, ei saatnud mitte ühtegi saadikut nendele aruteludele kuidas te saate siin nüüd rääkida militarismi vastu, kui te ise pole kodutööd ära teinud? härra Bütikofer, te näete küll, et meie fraktsiooni toetus äh, küll sellist öö, äh, äh, fondi ei looda, millele, mille, mille, tänu millele kolme miljardi eest relvi toodetakse võib-olla ka mitte tänu teie fraktsioonile, aga kindlasti tänu sotsialistidele ja parempoolsetele, ma tean küll, kuidas see koda on kokku pandud, teie teate ka, meie oleme vähemuses, aga varem või hiljem muudame me seda olukorda ja meil on vaja see militarismi suunas liikumine Euroopa Liidus lõpetada. Saksamaa rohelised on sageli käinud käsikäes nende militaristidega. ja te teate küll seda oma äh, partei ajaloost. ja nüüd Indrek Tarand üheks minutiks, palun. Kiitos, arvoisa puheenjohtaja. suur tänu, kallis juhataja. ma tavaliselt toetan kolleeg Reinhard Pütikofer ning mulle avaldab muljet tema kaugelenägelikkus näiteks Hiina või USA puhul, aga täna ma pean tunnistama, et kuigi tema kriitika ettepaneku äh, vastu on isegi pädev, aga ta nõustub vast minuga ka, et EDF on liiga vähe ja liiga hilja, sest liiga hilja oleme me hakanud õigust looma ühise äh, Euroopa äh, kaitsejõu asjus, see peaks olema NATO eraldi sammas, mis kaitseb Euroopat otseste rünnakute ja ohtude eest. seetõttu ma toetan härra Krasnodebski raportit tingimusel, et edasised sammud selle jõu suunas astutakse ka. ja härra Pullokile ütleksin ma, Euroopa kaitsejõud luuakse, nad räägivad kahjuks inglise keeles, kahjuks Brexiti tõttu ei ole seal britist komandöri, aga küll ta luuakse. ja härra Ferreirale ütlen ma, et kolm miljardit on köömes, isegi Eesti eelarve siin, kaitse-eelarve on suurem. aitäh, kolleeg Tarand. ja nüüd Fabio Castaldo, teil on kaks ja pool minutit. Grazie presidente, colleghi. Il voto di domani. aitäh, kolleegid. homne hääletus Euroopa Kaitsefondi üle tuleb pärast pikka tööd, ma tahaksin tänada härra Krasnodevskit variraportöörid on ka siin protsessis põhjalikult osalenud, aga äh, Euroopa Komisjon ja meie peame ka edasisi arenguid äh, teedelt jälgima, see on järgmine faas Euroopa Liidu arengus, parlament peab olema ka selle arengu osaline, mitte pealtvaataja me toetame delegeeritud, mitte rakendusakte. ja me peame tagama, et parlamendi hääl on ka kuulda. meil on vaja Euroopa nägemust Euroopa Kaitsefondi jaoks. see on öö, äh, nõue peab jääma, et kolm riiki peavad vähemalt osalema projektis. samas ütlesime me ka, et äh, selleks ei tohiks kuluda liiga palju aega. kahepoolne koostöö ilma Euroopa lisandväärtuseta äh, ei peaks raha saama. ja mis puudutab äh, väljaspool Euroopat tegutsevaid üksusi, siis meil on vaja nad välistada. nii, nagu see siin ka kirjas on. samuti soovime, et äh, selle koostöö äh, ettekäändel avatakse uks teistele ettevõtmistele, eelkõige äh, kuna meie eesmärgid peavad olema selged. EDF peab toetama eelkõige äh, koostööd Euroopa ettevõtetega VKE-de vahel, äh, mis tegutsevad kaitsevaldkonnas. see peaks olema fond, mis hakkab äh, erinevaid ettevõtteid üksteise vastu äh, ässitama, vaid mis toetab meie äh, kaitsevaldkonna koostööd. EDV, EDF e peaks ka sulgema need lõhed, mis meie kaitsetööstuses praegusel hetkel veel eksisteerivad. jah, meie mehed ja naised vormi, kes sõduritena saadetakse konfliktipiirkondadesse, väärivad seda. jah, tõlgid suutsid küll väga kiiresti tõlkida, aga rääkige järgmine kord vast natukene aeglasemalt. Lähme siis edasi. ja järgmiseks saab sõna härra Mihhail Kaaler pooleteistkümneks minutiks. Kiitos, arvoisa puheenjohtaja. Suur tänu, juhataja. Endlich auch von der EU-Ebene jah, mul on hea meel, et lõpuks ometigi Euroopa Liidu tasandil hakkame me ka panustama sellesse, et paremini kaitsta oma kodanikke. minu arvates on see, see just fondi põhjus, see parandab meie julgeolekuolukorda. kahetsusväärne on see, et osa sellest kojast, nii vasakult kui paremalt poolt, ei soovi meie kaitse, kodanikke paremini kaitsta. see on öö, vastutustundetu meie kodanike ees, kes väärivad paremat kaitset, aga ka meie sõdurite ees, kes praegusel hetkel Euroopa Liidu lipu all näiteks Malis äh, Äh, Sudaani rannikul kui, või Vahemerel Euroopa Liidu julgeolekut kaitsevad. Nad väärivad kõige paremat äh, tehnoloogiat, kui nad Euroopa Liidu lipu all vormis meid kaitsevad. aga äh, siis süüdistaksin ka nõukogu mõningaid liikmesriike ning komisjoni. tulevikus peate teie tagama, et kolmteist miljardit tõesti ka eraldatakse ähm, meie relvastusprojektidele. Te peate tagama, et äh, äh, tulevikus need kakssada kümme miljardit eurot meie kaitse-eelarvest oleks tõhusamalt kasu- äh,, kulutatud. me ei pea välja töötama FK-sid äh,, uusi äh, äh, õhukaitsesüsteeme, kuidas te siis muidu selgitate kodanikele selle raha kulutamist. meil on vaja äh, ta-, äh, üles ehitada koherentne äh, toimiv Euroopa Liidu kaitsesüsteem, mis toetab meie tööstust ja kaitseb kodanikke. ja homne kaitsefondi vastuvõtmine on alles esimene samm, aga ma, mind huvitab väga, kuidas minu kaasmaalane Udo Pulman hääletab sest ta on suuruselt teise fraktsiooni äh, liider ning tema äh, isiklik seisukoht on väga huvitav. aitäh teile, kolleeg Kallar ja nüüd saab äh, sõna kolleeg Rosati pooleteistkümneks minutiks, palun. aitäh, proua president, proua volinik. täna räägime me siin teemast, mis on võtmetähtsusega Euroopa kaitse jaoks kaitse äh, investeeringuid tehakse kaitse äh, töö, tööstusesse äh, liikmesriigiti. ainult viisteist protsenti nendest läheb piiriülestesse projektidesse. Euroopa kaitsekulutused kokku on kaks korda suuremad kui Vene Föderatsioonil aga napib koostoimimisvõimet. julgeolek on ju meie prioriteet, meil on uued väljakutsed, näiteks Vene Föderatsiooni käitumine, radikaalne islami fundamentalism, seetõttu me peame tugevdama oma kaitsesuutlikkust. Euroopa Kaitsefond on instrument, mis seda võimaldab loomulikult on oluline siin koostöö öö, ning teadus- ja arendustegevus liikmesriikides. komisjoni ettepanek näeb ette, et fondis on kolmteist miljardit. ning sellega saame me tõesti tööstust toetada, aga tööstuse jaoks on ka oluline tasakaalu saavutamine kõik riigid saaksid ära kasutada seda suurt potentsiaali, näiteks Poolas on suur kaitsetööstus, näiteks Raadumis, aitäh! aitäh ja nüüd siis vaba mikrofoni voor, kus on kolm sõnasoovi, kõik saavad sõna. kõigepealt härra Pospišil, palun. aitäh, proua president. kuulasin tervet arutelu väga tähelepanelikult ning ma toetan seda ettepanekut, minu arvates on see väga kasulik, nagu juba öeldud, siis suurendab see investeering Euroopa Liidu kaitsesuutlikkust ning toetab ka Euroopa kaitsetööstust, sellest saab kasu majandus üldiselt, aga nagu juba varem öeldud, sellised projektid ei saa ohustada, ei tohi ohustada meie koostööd NATO-ga. see ei saa olla alternatiiv NATO-le, sest meie Tšehhi Vabariigis arvame, et koostöö NATO raames on kriitilise tähtsusega. seega meie arvates on see väga hea projekt, aga NATO koostöö on kõige tähtsam. aitäh ja nüüd äh, kolleeg Maris, palun aitäh, proua president. kolmteist miljardit eurot Euroopa Kaitsefondi. see tervishoiule, haridusele, infrastruktuurile, vaesusevastasele võitlusele kuulutatakse rohkem. ma arvan, et selle fondiga hakatakse nüüd toetama suurt Euroopa tööstust, kes siis müüvad oma relvi Türgile ja Saudi Araabiale. asi on tegelikult selles, et Trump nõuab, et Euroopa rohkem kulutaks kaitsetööstusele ning meie tegutseme. Euroopa Liit muutub järjest militaarsemaks ning selle tulemusena Euroopa Liit viib läbi ka kolmandas maailmas järjest rohkem sõjalisi operatsioone. ma arvan, et seda raha peaks kasutama eelkõige eh, hariduseks ja tööhõiveks. aitäh! ja nüüd veel härra Dobromir Sošits, olge, eh, palun, teil on sõna. Eh, wbrew temu, co mówi profesor Krasnodębski, to jest kolej... Aitäh, härra Krasnodębski Äh, ütles, et see nii ei ole, aga tegelikult on see ikkagi samm Euroopa armee suunas. proua Krostetile ja härra Rikele võin ma ka kinnitada, et see nii on. jah, pärast sõda oli Saksamaa ameeriklaste kontrolli all ning nüüd soovib ta Euroopa armeed, et ennast vabastada. aga olgu, mida, mis kasu saab sellest Poola, seda ma ei mõista jällegi loobutakse oma suveräänsusest, kontrollist oma armee üle, kui hakatakse ühist äh, teadus- ja arendustegevust tegema, see äh, on suur oht. eelmisel aastal komisjon seda ka selgitas. kuidas see siis peaks toimima? et me loobume oma sõltumatusest. edustaja Sosniers ja nüüd sitten voimme antaa ja nüüd äh, saab uuesti sõna komisjon, volinik Penkovska. aitäh, proua president. armsad saadikud, tahaksin teid tänada teie kommentaaride ja äh, seisukohtade eest. tahtsin kinnitada, et kindlasti ei olnud selle kokkuleppe saavutamine lihtne äh, ühegi institutsiooni jaoks ma tahaksin jällegi tänada teid kõiki, kes väga pühendunult üritasid leida head lahendust erinevate faili aspektide puhul. tooksin välja kaks nendest, kõigepealt koostöö, paljud teist rääkisid sellest raha suurusest. kordan üle, koostöö puudumine kaitsetööstuses on kulukas see läheb maksma umbes kakskümmend viis kuni sada miljonit eurot aastas. see kulu tuleneb koostöö puudusest kaitsesektoris. teiseks, relvade eksport, mõned teist tõstatasid selle teema. alusleping on siin väga selge, ma olen sellest palju rääkinud. see on täiesti liikmesriikide pädevuses ja seda me ei muuda ka selle määrusega me ei suurenda relva eksporti, meie eesmärk on vähendada meie sõltuvust kolmandatest